kolleegid, arutelu Valgevene üle on nüüd lõppenud ja me võime asuda hääletama. kõigepealt hääletame kuue resolutsiooni ettepaneku üle, mis puudutavad Sri Lankat, ÜRO aruande järelmeetmed. ja kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, on suuline muudatusettepanek, mille on teinud härra Moraes. härra Moraes, härra president räägin Veronika de Kaiseri nimel. me kutsume kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti nõukogu üles toetama püüdlusi selleks, et äh, vaadata seda, mis toimus Sri Lankas pärast ÜRO raporti avaldamist ja et sisse viidaks rahvusvaheline äh, meede uuringuteks suur tänu, kas keegi on selle vastu, härra Van Orden? härra president, äh, meil olid pikad läbirääkimised kuue fraktsiooni vahel just selle resolutsiooni ettepaneku üle. tegemist on kompromissresolutsiooniga ja selles on tõesti nüansse, millega me kõik nõus pole ja on ka sellised, äh, mille, mida seal pole, aga me tahaks, et oleks ja me jõudsime fraktsioonide vahel kokkuleppele, et me ei tee ei suulisi ega kirjalikke muudatusettepanekuid enam ja mulle tundub, et praegusel hetkel seda kokku, vaikset kokkulepet siin rikutakse, kui nüüd meil on siiski veel üks suuline muudatusettepanek, mis tehakse täiskogul, nii et ma lükkaksin selle tagasi. suur tänu! kes on selle vastu, palun tõuske püsti selleks, et me näeksime, kui paljud inimesed on selle suuruse muudatusettepaneku vastu. tundub, et rohkem kui kümme ehk rohkem kui vaja, rohkem kui kümme